Jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm Önöket, akik néz... Tere hommikust! Ma tervitan teid kõiki, teie, kes te vaatate meid, neid sadu miljoneid Euroopa kodanikke. meie istung on alanud ja kõigepealt teadaanded. Need puudutavad komisjonide koosseisu komisjonide loomise järgselt on ka nüüd juba nimetatud liikmed vastavalt artiklile kakssada üheksa. Eh, uued erikomisjonid on loodud ja Need on tehisintellekti erikomisjon, vähivastase võitluse erikomisjon ja samuti välismaise sekkumise ja libauudiste erikomisjon. maksude alakomisjon on loodud ning komisjon loomade transportimise kohta ja uute komisjonide koosseis pannakse üles parlamendi veebilehele. nüüd järgmine teadaanne. puudutab institutsioonide vaheliste läbirääkimiste alustamist. terve rida komisjone soovivad läbirääkimisi alustada ja me kuulutasime need soovid välja ka kaheksandal juulil, kui istung avati ja ühtegi taotlust panna otsused hääletusele ei tulnud, seega saab läbirääkimisi alustada. ja samuti tahan eilse kolmanda hääletusvooru tulemustest teile teada anda. ja teen seda inglise keeles. kõigepealt Kovatšiki raport, mis puudutab Covid üheksateistkümne kriisiga eh, direktiivide kohandamist on vastu võetud, samuti Euroopa Investeerimispanga finantsaruande kaks tuhat üheksateist on vastu võetud. EIKUT-i raport, EIB finantstegevuse kontroll on vastu võetud kaks tuhat kaheksateist, Kuusi raport, mis puudutab finantsvast-, vastast võitlust on vastu võetud resolutsiooni ettepanek kolmelt fraktsioonilt, mis käsitleb humanitaarolukorda Venezuelas ja rände- ja pagulaskriisi, on samuti vastu võetud. nüüd resolutsioon ENVI komisjonilt, mis puudutab vastuväidet vastavalt kodukorra artiklile sada kaksteist ja toimeained, esimene muudatusettepanek vastu võetud, teine vastu võetud kolmas vastu võetud, põhjenduspunkt D lükati tagasi resolutsioon ITRE komisjonilt, mis puudutab suunuseid üle-euroopalise infrastruktuurile. esimene muudatusettepanek, esimene osa on tagasi lükatud, esimene muudatusettepanek, teine osa ka tagasi lükatud, viies muudatusettepanek tagasi lükatud, kuues tagasi lükatud, seitsmes tagasi lükatud, kaheksas tagasi lükatud, üheksas tagasi lükatud lõige kolm, esialgne tekst on vastu võetud. muudatus kümme tagasi lükatud, lõige neli, esimene osa vastu võetud, lehe, lõige neli, teine osa vastu võetud teine muudatusettepanek tagasi lükatud, kolmas samuti tagasi lükatud ja neljas tagasi lükatud. Euroopa Liidu leppe uus Meremaaga isikuandmete vahetamiseks üks võitluses terrorismi vastu, teine muuseas tagasi lükatud, viide kolmteist vastu võetud, põhjenduspunkt F, esimene osa vastu võetud, teine osa vastu võetud ja kolmas osa vastu võetud. esimene muudatusettepanek võeti vastu, põhjenduspunkt H, ori-, esialgne tekst langes ära resolutsioon ENVI komisjonilt, mis puudutab kemikaalide jätkusuutlikkuse huvide strateegiat, esimene muudatusettepanek lükati tagasi kakskümmend üks esimene osa vastu võetud, teine osa vastu võetud, lõige kakskümmend kaks esimene osa vastu võetud, teine osa vastu võetud, lõige kakskümmend kolm esimene osa vastu võetud, teine osa vastu võetud. nelikümmend üks lõige vastu võetud, muudatus kaks võeti vastu, kolmas lükati tagasi, neljas lükati ka tagasi. lõige kaheksakümmend üks vastu võetud, lõige kaheksakümmend kaks esimene osa vastu võetud, teine osa lükati tagasi, esimene osa võeti vastu, teine lükati tagasi, viies lükati tagasi lõige kaheksakümmend kuus, esimene osa vastu võetud, lõige kaheksakümmend kuus kaks vastu võetud, muudatus kuus lükati tagasi, seitsmes lükati samuti tagasi, kaheksas lükati ka tagasi. lõige sada kuusteist võeti vastu. ja nüüd hetkeks peatame töö, arutelu algab kell üheksa viisteist, aitäh!

Kedves képviselőtársaim, az ülést... Daamid ja härrad, meie istungjärk jätkub. ja läheme arutelude juurde. teavitan teid sellest, et meil toimub nüüd järgmisena üks voor sõnavõtt mitte fraktsioonide esindajatelt ja sinise kaardi küsimusi esitada ei saa ning samuti vaba mikrofoni arutelu ei toimu. järgmine päevakorrapunkt on komisjoni avaldus mälestamaks Srebrenica kahekümne viiendat aastapäeva ja ma annan sõna härra Oliver Varhelile komisjoni nimel. ma tänan, lugupeetud saadikud täna me mälestame ühte kõige tumedamat päeva Euroopa ajaloos. ühte kõige traagilisemat päeva, kõige suuremad kuriteod pandi sel päeval toime pärast teist maailmasõda. juulikuus tuhat üheksasada üheksakümmend viis üle seitsme tuhande moslemi mehe ja nooruki tapeti Srebrenitsas linnas, mida nad pidasid ohutuks sõja ajal, mis Bosnia-Hertsegoviinas tol ajal toimus. Nende kehad heideti massihaudadesse. Nende käed olid seotud viimaseid Srebrenica ohvreid praegu maetakse vääriliselt ja meie mõtted on ohvrite lähedastega. me mäletame neid ohvreid ja ei unusta neid ja väljendame oma kaastunut kõigile, kes maha jäid. me tahame leevendada teie valu. Euroopa ei ole unustanud seda, mis toimus Srebrenitsas ja meie vastutus on ka vaja kanda, me ei suutnud ära hoida genotsiidi Srebrenitsas. Euroopa nurjus Srebrenitsas ja me oleme tundmas sügavat häbi selle pärast. Srebrenitsa genotsiid jääb avatud haavaks Euroopa kehal. ja see kummitab meid jätkuvalt. jätkuvalt meenutab see meile, et me ühiselt oleme vastutavad genotsiidide ärahoidmise eest, need ei tohi mitte kunagi mitte kuskil rohkem aset leida ja sellepärast me peame Srebrenitsat mäletama. meie kohus on ka võtta toimepanijad vastutusele, õiglus peab võidutsema, kõik need, kes vastutasid selle veretöö eest, peavad kandma vastutust oma tegude eest. kakskümmend viis aastat hiljem tuleb lõpetada karistamatus. Srebrenica veretööd tunnistasid kaks sõltumatut kohust genotsiidiks, seda endise Jugoslaavia asjade rahvusvaheline kriminaalkohus aastal kaks tuhat neli ja rahvusvaheline kohus aastal kaks tuhat seitse. me peame mõistma mis toimus Srebrenitsas ja igasugune eitamine on revisjonism ja see ei ole vastuvõetav. poliitilistel juhtudel asub suur vastutus siin. tuleb seista tõe, õiguse ja koostöö eest ja seista vastu vihale. me peame üle saama mineviku traagilistest haavadest ja selle piirkonna juhid peavad vastutuse võtma ja näitama eeskuju. Euroopa Liidus ei ole kohta sõjakurjategijate ülistamisele, ükskõik kes seda teeb. poliitilised liidrid peavad olema pühendunud tuleviku nägemusele, mis tugineb usaldusele, vastastikusele mõistmisele ja üksteise austamisele. kodanikuühiskonna panus sellisesse ühiskonda on ülioluline. Nemad on need, kes aitavad meil mäletada, mis toimus Lääne-Balkanil ja see on eriti oluline noore põlvkonna jaoks. kõik meie Euroopas peame Srebrenitsast õppima kakskümmend viis aastat tagasi tallati jalge alla meie väärtused, on, tuleb inimväärikust, inimõigusi, vabadust, demokraatiat seada meie elu keskmesse. Euroopa Komisjon kaitseb neid väärtusi oma suhetes kõigi Lääne-Balkani riikidega. rahvusvaheliste kohtute otsuste ellurakendamine ja lepituse äh, taotlemine, et üle saada sõjapärandist, on peatähtis kõigi selle piirkonna riikide jaoks, et edasi liikuda Euroopa Liiduga ühinemise teel. see on tähtis, et me seisaksime lepituse eest kõikidel tasandil. et see jõuaks iga päeva ellu. ja on vaja hüvitada ohvreid, need, keda piinati, vägistati ja inimesed peavad saama naasta oma elukohtadesse ja hukkunute perekonnad peavad saama lõpuks leida rahu. Bosnia-Hertsegoviina, kui ta tahab edasi liikuda Euroopa teel, peab pluralistliku ühiskonna kujundama, kus inimõigusi austatakse. me aitame Lääne-Balkanit lepituse teel ja piirkondliku koostöö teel, et kujundada rahumeelne ja mm, hea tulevik kõigile piirkonna rahvastele. ilma lepituseta ei ole kestvat rahu, stabiilsust ja heaolu Lääne-Balkanil võimalik saavutada ja sellepärast ma kutsun üles Lääne-Balkanit töötama just nimelt selle nimel, et parandada tuleviku haal-, haavad ja saavutada eesmärgid, aitäh. suur tänu ja nüüd härra Paolo Rangel, teil on sõna Rahvapartei fraktsiooni nimel. Never again, never again. mitte kunagi, enam mitte kunagi president, hea volinik, ma sooviksin äh, pühendada selle hüüde, selle meeleheitliku sõnumi kõikidele Bosnia kodanikele, olenemata etnilisest päritolust, religioonist, uskumustest. meil on tuhandeid Euroopa kodanikke, kes on minevikus kogenud genotsiidi õudusi me peame kogu inimsuse nimel äh, tulevikus paremini toimima. Srebrenica ähm, tragöödia kujutab endast inimsuse eitamist. kui midagi sellist toimub, kui süsteemselt tapetakse süütuid inimesi, eitatakse nende inimlikkust, nende inimväärikust kõik genotsiidid, aga eelkõige see, mis toimus Srebrenitsas, nõuavad äh, õiglust. tõde ei sobi kokku eitamisega ja õiglus ei sobi kokku karistamatusega. Nende Euroopa kodanike nimel, keda ma esindan, väljendan ma meie sügava, sügavaimat kurbust ja häbi kõigile Srebrenica genotsiidi ohvritele, ellujäänute perekondadele ja kõikidele bosnialastele. rahvusvahelise kogukonna ja Euroopa Liidu läbikukkumine siinkohal on andestamatu. ellujääjad ja perekonnad, teie olete need, kes on olnud tunnistajaks inimeste kõige süngematele inimhinge osadele. ilma õigluseta ei saa olla ka lepitust. aga meil on ka lootus Bosnia-Hertsegoviina helgemale tulevikule ja kõigile Bosnia-Hertsegoviina kodanikele. suur tänu sotsialistide ja demokraatide nimel annan sõna härra Pikolale, palun. härra volinik, suure kurbusega räägime täna suurimast tragöödiast Euroopa mandril alates Teisest maailmasõjast, nimelt Srebrenica genotsiidist. sellest on möödunud kakskümmend viis aastat, kuid need mälestused on veel vägagi elus Euroopa Parlament mõned aastad tagasi äh, võttis vastu ka resolutsiooni Srebrenica genotsiidi teemal, kuid äh, see ei ole äh, sugugi lahendus neile, kes laot-, kaotasid lähedasi kakskümmend viis aastat tagasi. pereliikmete jaoks on oluline tuvastada ohvrite jäänused ja ka ähm, asjaga seotud kurjategijad. kohtud on nelikümmend seitse inimest mõistnud enam kui seitsmesajaks aastaks vangi kollektiivselt Srebrenica kuritegude eest. ja Srebrenicas toimus tõesti genotsiid, seda tulebki niimoodi eh, nimetada. rahvusvahelised kohtud on ka seda niimoodi klassifitseerinud, kuid aja möödudes on meie pühendumus ohvreid ja perekondi kaitsta ainult kasvanud kuid äh, ajapikku on äh, antud Nobeli preemiaid äh, näiteks ähm, genotsiidi toetajatele, me ei saa seda välja kannatada. Suur-Serbia projekt on jätnud endast maha väga palju kuritegusid ja ainult neid hukka mõistes saame me anda loodust tulevastele põlvkondadele Bosnia-Hertsegoviina probleemid põhinevad selle äh, etnilisel mitmekesisusel. ebakõlad kogukondade vahel aeglustavad selle protsessi. erinevusi erinevate kultuuride ja religioonide vahel tuleb austada ja just äh, see on tee tulevikku. Euroopa Liidus äh, tuleb äh, austada Srebrenica ohvreid. aitäh. A következő hozzá... suur tänu. järgmine kõneleja Renew Europe fraktsiooni nimel, härra Plego, palun. Poštovani povjereniče, dvadeset pet godina prošlo je od najstrašnijih... härra volinik, kakskümmend viis aastat on möödunud äh, Euroopas toimunud kõige tõsisemast kuri, kuriteost pärast äh, teist maailmasõda. mitte kellelgi ei ole õigust eitada seda, mis juhtus Srebrenitsas. seetõttu on mul täna väga kahju, et ei ole mingit poliitilist tahet võtta vastu järgmine resolutsioon praegu, kakskümmend viis aastat pärast genotsiidi toimumist. see on tõesti kahetsusväärne. me peame seda tegema äh, ohvrite ja nende perekondade jaoks me peame tegema võimalikult palju selleks, et need õudused enam kunagi ei korduks. me kõik peame nõudma õiglust ja peame hukka mõistma mm, inimesi eraldavad poliitikad. me ei saa äh, teha kompromisse inimelude arvelt. me peame mäletama ja mälestama neid sündmusi täna soovin ma hoiatada kõiki Euroopa ajaloo kõige tumedamate osade eest. see Srebrenica lill, mida ma kannan, on rahu ja lootuse sümbol maailma, maailmas, kus äh, loodetavasti enam keegi ei pea kaotama oma elu nende rahvuse või äh, religiooni tõttu. seetõttu ma kutsun kõiki üles hukka mõistma Srebrenitsas kakskümmend viis aastat toimunud sündmusi. suur tänu. Merci, madame la president. Srebrenica. proua president, Srebrenica on äh, Bosnia sõja kõige traagilisem sündmus rahvusvahelisel tasandil tundub, et äh, vastutust ei määratud väga selgelt äh, konkreetsetele isikutele. on selge, et Serbia, mis ei ole sugugi süütu selles teemas, on äh, kahe tuhande Äh, karistused olid äh, äh, alates kahe tuhande neljandast aastast ka selle üle kurtnud ja me peame mälestama kõiki neid kangelasi, kes enne teisi tead-, mõistsid, mida tähendab genotsiid. Srebrenica sündmusi, sündmuste valguses peame me, me mõtlema nendele mäles, nendele perekondadele, kes Mm, ka täna veel leinavad äh, hukkunuid, me peame mälestama neid mehi, kes mõrvati ja naisi, kes pidid põgenema ja see peab tulema enne igasuguseid äh, ähm, natsionalistlikke sõnavõtte. suur tänu, järgmisena Roheliste fraktsiooni nimel härra Romeo Franz, palun. ma tänan, proua juhataja, kallid kolleegid juulikuus tuhat üheksasada üheksakümmend viis, kakskümmend viis aastat tagasi Bosnia-Serbia väed tungisid Srebrenitsasse ja üle kaheksa tuhande Bosnia mehe ja poisi mõrvasid. genotsiid toimus Euroopa Liidu südames, maailma silme all ja me peame ikka ja jälle küsima, kuidas see võimalikuks osutus see nurjumine on Euroopa Liidu südamel, see on kõige suurem poliitiline kaotus pärast teist maailmasõda. me oleme tundmas sügavat kurbust ja häbi juhtunu pärast Srebrenitsas toimunu ei tohi kunagi korduda, aga selleks me peame olema valvsad, sest kakskümmend viis aastat pärast Daytoni rahulepingut on natsionalism ja viha paraku ühiskonna lõhestamise ja stabiliseerimise jõud tagasi nii Bosnia-Hertsegoviinas kui mujal Euroopas. ja etniliselt puhaste alade loomine on midagi, millele peame selgelt vastu astuma. Need on rassismi kuriteod ja see ei ole Bosnia või Serbia väljamõeldis. sõjakuritegu terroriteod naiste ja laste kallal on midagi, mida me ei tohi eitada, sest nende haavad on tohutud. Need on kuriteod ja me peame selgelt välja astuma sõjakuritegude õigustamise vastu. me peame ühiselt meenutama, mis toimus ja erinevad stereotüübid ja narratiivid moonutavad ajalugu me ei tohi nii anda konflikte edasi järgmisele põlvkonnale. just noored äh, peavad olema meil silmis. tähtis on, et Euroopa väärtused nende silmis kuidagi ei kannataks ja sellepärast me peame ka toetama Bosnia-Hertsegoviina taotlusi Euroopa Liidu liikmeks saada. suur tänu nüüd Euroopa konservatiivide ja reformistide nimel annan sõna härra Epingile, palun. Wij herdenken hier het drama van Srebrenica 25 jaar geleden. suur tänu. Srebrenica sündmused kakskümmend viis tagasi olid äh, suur trauma. see on kõige suurem äh, massimõrv Euroopas pärast teist maailmasõda. Äh, ho-, hollandlased saatsid enda äh, rahuvalvajad piirkonda, kuid tegemist oli juba algusest peale läbikukkunud missiooniga. Srebrenica on rahvusvahelise kogukonna ja Hollandi poliitika läbikukkumine. suur valitsus ja, äh, ja parlament ei soovinud esitati kriitiline raport ja tulevased rahuvalvemissioonid äh, võtsid oma õppetunnid nende sündmustest. me mälestame neid sündmusi ja kahjuks äh, meid lohutab väga vähe see teadmine. suur tänu, enne kui annan härra volinikule sõna avan esimese hääletusvooru see toimub kella üheksa nelikümne viiest kella üheteistkümneni, kasutame sama hääletusmeetodit nagu eile, kõik äh, hääletused on nimelised, ähm, liikmed võivad kinnitada oma hääled äh, dokumendi abil, mis avalikustatakse täiskogu veebilehel. Äh, või kirjalikult võib esitada hääletuse selgituse, see võib olla kuni neljasaja sõna pikkune. nüüd kuulutan esimese hääletusvooru avatuks, teil on aega hääletada kella üheteistkümneni ja hääletusvooru tulemused avalikustatakse kell üks kolmkümmend. kell kolmteist kolmkümmend. ja nüüd annan sõna volinikule. köszönöm a szót, elnök asszony. Honorable. Suur tänu, proua president austatud äh, saadikud, suur tänu, et äh, võtsite täna selle aja, et äh, koos mälestada Srebrenica genotsiidi. praegu on see hetk, kui me peame mälestama ohvreid ja väljendama oma toetust ja solidaarsust nende lähedastele ja kõigile neile, kelle elusid see sündmus on mõjutanud. Srebrenitsas toimunud genotsiid peab meile pidevalt meenutama seda, et neid, et need sündmused ei tohi enam kunagi korduda. see peab meile meenutama ka seda, et genotsiid ei ole toimunud ainult Srebrenitsas ja ühel ja teisel genotsiidil ei ole omavahel vahet. genotsiid on genotsiid. tervenemine algab mälestamisest ja ma tänan teid. aitäh, volinik see arutelu on nüüd lõppenud, järgmine teema päevakorras. on Euroopa kultuuriline taastumine, komisjoni avaldus. ma meenutan kõigile liikmetele, et äh, vaba mikrofoni vooru ja sinise kaardi küsimusi selles arutelus ei toimu. teeme tehnilise pausi, mis kestab mõne minuti selleks, et äh, volinikulaуда desinfitseerida, seejärel annan sõna komisjoni esindajale Igen, öö, akkor megadnám a szót a bizottság képviselőjének. ja nüüd annan sõna siis härra Skinasele Euroopa Komisjoni nimel. palun, sõna on teil. aitäh, lugupeetud istungi juhataja, lugupeetud parlamendiliikmed. kõigepealt tahaksin teid tänada, et te üldse võimaldasite mul selle teema päevakorda tuua, et meil taoline arutelu täna siin toimub. kultuur on osa Euroopa DNA-st. meie rikkalik ärgas kultuuriskeene on üks suuremaid ande ja kingitusi, mis Euroopal on võimalik pakkuda ja seda tuleb iga hinna eest hoida. me teame ju kõik, kui palju see sektor on kannatanud kultuuri- ja loomevaldkond on pandeemiast saanud täiesti enneolematul viisil pihta. üheksakümmend viis protsenti sellest sektorist moodustavad väikeettevõtted vabakutselised kunstnikud, artistid, nad on olnud äh, väga haavatavad. ja nad on juba varasemalt töötanud väga ähm, haavatavates tingimustes. komisjon on äh, liikmesriikide, Euroopa Parlamendi ja ka sektoriga viimastel kuudel pidanud läbirääkimisi selleks, et välja pakkuda lahendusi. alustuseks rääkigem äh, sellest nii-öelda hädaolukorra lahendusest, mille me võtsime ühe esimese asjana vastu, nimelt ühtekuuluvuspoliitika vahendeid kaasa võtta selleks, või kaasata, selleks et eh, siis eh, vastu tulla ka sellele sektorile. Eh, kaasasime raha, mistõttu saime liikmesriikidele siis pakkuda võimalusi aidata neid kõige haavatavamaid ja kõige rohkem kriisist pihta saanud valdkondi, muuhulgas kultuurisektorit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 just äh, muuhulgas osalise tööajaga töötavaid inimesi, sada miljardit eurot mõeldud inimestele, et kaitsta nende töökohti ja jällegi liikmesriigid said ise seda instrumenti ja raha kõige paremini äh, ära kasutada selleks, et äh, muuhulgas siis ka loomeinimesed, kunstnikud, kirjanikud, artistid saaksid sellest abi. ja nagu te teate, oleme siis ka riigiabi meetmeid äh, äh, lõdvendanud äh, selleks, et saaks anda muuhulgas just kultuurisektorile abi, mis on saanud tõesti kriisist nii palju siis kahju, muuhulgas siis äh, oli see mõeldud ka transpordisektorile ja muudele. ja paljud liikmesriigid tegelikult on seda kasutanud äh,, seda vahendit just ka oma kultuurisektori toetamiseks. aga lisaks taolistele hädavahenditele oleme ka siit äh, väga sihitud äh, tegevusi rakendanud. on äh, kultuurisektoreid liikmesriikides, kes on äh, oma algatustega välja tulnud, äh, sünergiaid on loodud äh, koostöös komisjoni, parlamendi, liikmesriikidega ja meie tahame nüüd välja pakkuda oma algatused ja üks paremaid sellest vast on kultuurifond, mis siis uue instrumendiga välja tuli. või siis teine näide see nii-öelda Looja tühinege algatus, mis Flip pilootprojekti kaudu ka algatati ja see võimaldab siis äh, Äh, Euroopas ja ka laiemalt kultuurisektorile abi, äh, võimaldab võrgustikel omavahel kohtuda ja koostööd teha. ja mõni nädal tagasi toimus ka koosolek, kus oli äh, komisjoni, parlamendi, nõukogu eesistuja ja siis ka kultuurisektori esindajate vahel kus arutasime erinevaid teemasid, aga räägime nüüd siis sellest kõige tähtsamast programmist Loov Euroopa. jällegi seal oleme siis võimalikkuse piires äh, võimaldanud äh, vabadust, oleme mitmeid tähtaegu pikendanud selleks, et äh, inimesed saaksid praegu keerulistes tingimustes ikkagi oma taotlused esitada, samuti on meil näiteks kinodele ette nähtud eraldi viie miljoni eurone skeem, kinod näiteks on, me teame, väga pihta saanud, siis äh, oleme välja töötanud ka äh, piiriüleste projektide toetusskeemi ja lisaks Loova Euroopa projektile on meil plaanis väga kiiresti välja tulla ka uue algatusega muusikasektorile, Music Moves Europe algatus ja kaks koma viis miljonit eurot on meil äh, sinna selleks aastaks ette nähtud, selleks et aidata siis äh, ka muusikasektoril pärast kriisi äh, taastuda. siis oleme mõelnud ka sellele, kuidas seda loomesektorit laiemalt toetada, tagatismehhanism on meil selleks, et suuremat sellist paindlikkust tagada, ja võib-olla räägimegi sellest äh, taastekavast ja Next Generation EU vastavast peatükist. nagu te teate, siis järgmisel nädalal toimub meil äh, väga tähtis ülemkogu ja mina tõesti loodan, et äh, järgmisel nädalal soovit-, tõesti väga soovin, et leitakse siis ka kokkulepe ja muuhulgas tähendaks see kokkulepet ka kultuuri äh, sektorile, kusjuures äh, see Loov Euroopa programm ei oleks ainus programm, äh, kust aidata kultuurisektorit, äh, vaid ka REACT-EU, InvestEU, ähm, tegelikult neid mitmeid on, neid näiteid on mitmeid. nii et selles mõttes võiks öelda, et see Loov Euroopa ei ole see ainus tee taastumisele järgnevatel aastatel, et meil on mitmeid instrumente siin Euroopa Liidus, mis kasutusele võtta ja kindlasti seda ka teeme. aga nüüd see taastepakett ja see saab olema ka viimane aspekt minu kõnes, lisaks taastepaketile tuleb mõelda ka erilahendustele mujalt. näiteks eh, Horizon Europe, kus meil on siis ka eh, vastav klaster just kultuurile mõeldud, kus on täiesti suurepäraseid eh, võimalusi sellele sektorile samuti ei tasuks unustada seda nii-öelda äh, KIK algatust, Knowledge and Innovation Community, mis on just mõeldud äh, nüüd läbi äh, siis Budapestis resideeruva innovatsiooniinstituudi ja kõik need erinevad instrumendid võetakse kasutusele selleks, et pärast seda väga keerulist aega pandeemiaga saaksime uuesti kultuuri käima. ei saa unustada ka turismi. Te mäletate kindlasti, et eelmisel kuul esitlesime ka turismi- ja reisipaketti, mis oli igakülgne. me teame, et eh, see sektor moodustab eh, Äh, Euroopa majandusest väga suure osa, me teame, et äh, oluline on ka see, et praegu suvel turismi kõrgajal me ei unustaks seda sektorit. lugupeetud parlamendisaadikud, lugupeetud istungi juhataja, praegu on väga keerulised ajad ja kultuur ei ole sellisel ajal mingi luksustoode, sellest saab vaata et esmatähtis äh, sektor, sest et kultuur on osa meie pärandist kultuur on meie euroopalik eluviis ja me peame seda säilitama, kaitsma ja edendama. selleks aga peame tegema koostööd, ühinema ja koos selle uue tuleviku võimalikult õigel viisil ka kujundama. ma loodan teie toele selleks, et me saame jätkuvalt aidata oma dünaamilist äh, loojate kogukonda, aitäh! kas see näeb seepäev? suur tänu! ja nüüd annan sõna siis aruteluks esimesena proua Šoidrovale Euroopa Rahvaparteist. suur aitäh, et mulle sõna andsite. lugupeetud asepresident, lugupeetud kolleegid. tõesti, aitäh, et te võitlete kultuuri eest ja kultuurisektori eest kõik koos. see näitab tõesti, et sellel asjal on üldse jumet ja mõtet tahaksin härra Skinas tänada selle eest, et ta mainis juba eh, mitmeid instrumente lisaks sellele, mida me teadsime, jah, loov Euroopa, eks ole. tahaksin eh, tuletada kõigile meelde ka seda, kui oluline on kultuur meie majanduses, kolm kuni neli protsenti SKT-st, jättes kõrvale kõik selle, mis turismiga endaga kaasa toob. härra Skiinas te tegelikult oma järeldustes te rääkisite ka sellest, aga näiteks eh, kultuurimonumendid paigad, festivalid, kõik need on ka turistisihtkohad. nii et ilma kultuurita ja kultuurilise tegevuseta ei ole ka turismi. ja samas turism on äh, suuremas osas Euroopa Liidu liikmesriikides just see majanduse mootor. ja sellepärast ongi see loov Euroopa äärmiselt äh, oluline, nagu ka taastekava ja täpsemalt see, et need programmid äh, hõlmaks endast ka kultuurisektorit. taastekava toob endaga kaasa tohutuid investeeringuid ja nüüd liikmesriigid on siis äh, need, kes peavad seda maksimaalselt ära kasutama selleks, et äh, ka kultuuripärand saaks uuesti käivituda. muuhulgas räägime siin sõltumatust meediast, filmitööstusest väga oluline on see, et Covidi pandeemia mõju saaks kuidagi asendatud äh, millegi muu mõjuga, me teame, et see pandeemia on mõjunud sellele sektorile täiesti hävitavalt. kui loova Euroopa eelarvet ei suurendada, mida meie tahaksime, siis paluksin teid, härra Skinas, et äh, omalt poolt komisjonis räägiksite sellest uuesti taastekava peab ka kultuuri aitama ja peab äh, investeeringutega seda aitama. tuletan teile meelde, et kahe tuhande kaheksateistkümnes aastas oli Euroopa pärandiaasta, see oli väga edukas ja tahame seda korrata. viimase asjana veel mainin ära, et äh, Hagia Sophia temp-, äh, kirik äh, Istanbulis on nii kristlastele kui moslemitele, praegu on see ohus, hoolitsegem üheskoos selle eest, et Hagia Sophia jääks muuseumiks ja mälestuseks sellest, et need kaks usku saavad koos elada. aitäh! ja tuletan teile meelde, et on äärmiselt oluline, et hoiaksite oma kõneajast kinni, sest et sellega võtate te teistelt kõneaega ära. järgmisena saab sõna äh, proua Kammervert äh, sots-. suur, suur tänu, proua president jah, väga ilusaid pilte nägime ööl vastu kahekümne kolmandat juunit, kui äh, kaheksa tuhat ehitist ja mängusaali olid punasesse valgusesse rüütatud Saksamaa linnades. see oli Night of Light lühikese ajaga, samas e, koroonakriis on kultuuri maadligi surunud või no võib-olla pidanuks punaseks valgustama e, Berlamooni hoone e, häireolukorra teadvustamiseks, sest näib, et seal ei mõisteta, kuivõrd tõsine olukord on. kõik see, millest te rääkisite, on ainult tilgake kuumal kivil Euroopa Liidu fi järgmises finantsraamis kultuuri- ja loomesektor leiab väga vähe käsitlemist ja e, kultuuriedenduse programme on isegi kahandatud, see on skandaalne. E, vähemasti kaks protsenti taastumisfondist ja Euroopa päästekavast peab minema kultuuri heaks, siin ei tohi järeleandmisi teha ja Loova Euroopa programmis ei tohi ka parlament järele anda, on vähemalt kahekordistada vaja selle eelarvet jah, ärgem ainult par-, lappigem äh, lõhutut, vaid loogem ka midagi uut. aitäh, järgmisena annan sõna ähm, kolleeg Faraonile Renew poolt. suur aitäh, lugupeetud volinik äh,, isolatsiooni ajal olid kunstnikud, loomeinimesed meie jaoks, nad pakkusid meile unistusi, kõike seda tasuta, nad olid meie jaoks olemas, kas meie siis oleme ka neie, nende jaoks nüüd olemas? kultuuri jaoks on käes kriitiline aeg, tegu on väga hapra sektoriga, kõik pandi kinni, kontserdid, monumendid, kin-, kinod, need suleti esimesena, aga need avatakse viimastena ja seda pärast kuudepikkust sulgemist ja nüüd Euroopa Liit on siis välja tulnud täiesti äh, naeruväärsete summadega selle Loova Euroopa äh, programmi raames, meie tahaksime kaks korda suuremat eelarvet kultuurisektorile kõigest null koma neliteist protsenti meie eelarvest läheb kultuurile, see on halb märk, sellepärast et äh, majanduse taastumine käib läbi kultuuri, nii et paluksin teilt täna, et kõik kõik eh, võimalikud eh, hädakavad eh, tuleks kultuurile appi, Tera programm, siis Next Generation EU, meil on vaja abisid VKE-dele, meil on vaja abi vabakutselistele, sest et see moodustab neli protsenti meie SKT-st. ja pärast kriisi peab Euroopa olema ambitsioonikam me peame oma mitmekesisust rohkem väljendama, oma loomevabadust äh, ja loomerikkust väljendama, neid võimalikke on, neid võimalusi on erinevaid. peame aitama oma, äh, oma äh, artiste, me peame piirideüleseid koostöid ellu viima ja kultuurisektoriga roheleppesse lülitama. me peame Euroopat tugevdama selleks, et oma väärtusi tugevdada ja oluline on see, et kultuur oleks äh, muuhulgas osa siis sellest Euroopa tuleviku konverentsist, kus peame äh, arutelusid kodanikega. selleks, et kultuur oleks äh, Euroopa tulevik, peab Euroopa kõigepealt tulevikku andma üldse kultuurile, aitäh! suur tänu, nüüd järgmisena saab sõna härra Taare ID e fraktsiooni nimel aitäh. ID fraktsioon on jah, tihti sattunud äh, süüdistuste alla, nagu me tahaksime Euroopa Liitu hävitada, aga see ei ole niimoodi, meie ei taha Euroopa Liitu mitte hävitada, vaid seda paremaks muuta. kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta oktoobri lõpus saatsin mina isiklikult kirja näiteks president Sassoolile ja e, tahtsin Euroopa põhiseaduse projekti kohta e, rohkem infot ja kusjuures sain ka vastuse, et tõepoolest oleme liikumas e, selles suunas ja muuhulgas, et kultuur oleks meie liidu kesksel kohal. me peame uuesti sündima, me ei saa olla mitte riikide Euroopa, vaid rahva, rahvaste Euroopa, mõelgem katalaanidele, baskidele, friuulidele, veneetsialastele me ei saa rääkida Euroopa kultuurist, vaid rahvaste kultuuridest, nende rahvaste, kes Euroopa Liidu moodustavad, me ei saa lämmatada neid oma eripärasid, sest et äh, seeläbi kukutame läbi oma projekti ja meie ei taha, et Euroopa Liidu projekt läbi kukuks mina austan väga liikmesriikide kultuurilist pärandit, äh, mis aitab meil edasi liikuda me peame kõrvale jätma oma eh, siseriiklikud huvid, me peame oma huvid ühendama, sest et niimoodi saame me oma kodanike huvides edasi eh, tegutseda ja kultuur on prioriteetne, rääkides Euroopa poliitikast. kultuur peab olema just eh, kõige olulisem osa meie liidus, aga selleks peab järgima ka reegleid, me peame kuulama oma kodanike soove, isegi kui see alati ei meeldi äh, bürokraatlikele mehhanismidele siin Euroopas, aitäh! suur tänu! Madame la présidente, monsieur le commissaire, si c'était à refaire, je commence järgmisena siis äh, proua Jenbu. jah, alustan äh, kõigepealt kultuuriteemadel siis tõesti äh, meie eluviis, meie eksistents siin Euroopa Liidus, see kõik on väga oluline, aga pandeemia ajal oli kultuur kõikjal, kõigis peredes. kultuur aitas meil selle ajaga toime tulla, see lohutas meid, kultuur on ülioluline ühiskonnas. see on piirideülene, see äh, ületab piire inimeste, põlvkondade piiride vahel. see lõbustab meid raamatukogud, teatrisaalid, kontserdisaalid, see kõik ühendab meid. ja kultuur on oluline selleks, et me üksteist mõistaksime ja et me ületaksime diskriminatsiooni, aga see on oluline ka võrdsuse, solidaarsuse, tolerantsi pärast, mis on ju meie põhiväärtused nii et selles mõttes ma siin praegu loen teile ette oma armastuskirja kultuurile. aga kui me piisavalt äh, ambitsioonikat vastust nüüd ei anna äh, neile inimestele, kirjanikele, tehnikutele, äh, kõigile loomeinimestele, kes on kriisis, siis kultuur kannatab sellest ja sellest kannatavad kõik sektorid Euroopa Liidus. kultuur peab olema prioriteetne nii meie eelarves kui poliitikas. kui kultuur kõrvale jätta siis äh, jätame oma lastele konflikte täis maailma. Olivier Pii, äh, kuulus lavastaja, on öelnud, et me peame kasutama võimalusi. me peame looma sellise Euroopa, kus äh, kultuur ei ole mitte luksus, vaid täielik kohustus, me oleme seda talle võlgu tõesti, aitäh. suur tänu ja järgmine on ECR fraktsiooni nimel härra Džambovski suur tänu, volinik, kallid kolleegid. kahtlemata on see väga tähtis arutelu, mida me siin peame väga tähtsal teemal, sest kultuur on meie identiteedi aluseks, meie enesemääramise aluseks ja sellepärast ma tahan, et me tõsiselt räägiksime ka sellest, mida siis Euroopa Komisjon peab edendama või me läheme seda libedat teed mööda, et julgustame riikide ülest lähenemisviisi. marksistid on üritanud näidata eurooplast kui kedagi, kellel ei ole juuri ega identiteeti ega ka sugu, ei ole mingit korralikku päritolu. mina sellesse ei usu, ma arvan, et meie kui eurooplased oleme võlgu sellele, mida me oleme alati olnud aastasadu, nimelt kristlusele, kristlikule kultuurile ja rääkides meie juurtest, meie päritolust, tuleb kindlasti rääkida ka Hagia Sofiast ja Konstantinoopolist. jah seda ei kutsuta asjatult kõigi kirikute emaks, Hagia Sofiat, aga see, mis praegu Türgis toimub, ei saa olla Türgi siseasi. see on meie kõigi teema ja palun tõstatage see küsimus president Erdoganiga. ta ei tohi trampida Euroopa rahvastel peal enam suur tänu, vasakpoolsete fraktsiooni nimel saab sõna härra Kisil Jurek. kallid kolleegid, Euroopa Liidu tulevik ei ole ainult ühtses siseturus. me saa, ei saa oma ühtekuuluvust ainult kasumile rajada. see, mis meid Euroopa Liidus koos hoiab, on meie kultuur. paraku äh, Euroopa Liit ei pööra piisavalt tähelepanu kultuurile. kultuur jäi pandeemia varju paljudes riikides ja minu koduriigis Küprosel on ka unustatud kultuur, kultuuriinimesed ootasid kuid toetust, aga kuulsid ainult lubadusi. me peame toetama kultuuri rahastamist perioodiks kaks tuhat kakskümmend üks, kaks tuhat kakskümmend seitse ja peame stimuleerima loometöötajaid kõikjal Euroopas. integreeritud planeerimist on vaja selleks, et toetada neid inimesi, kes loovad kultuuri. nii me investeerime iseendasse ja tulevastesse põlvkondadesse suur tänu, järgmiseks härra Milan Mon Rahvaparteist. suur tänu mitmeaastane finantsraamistik peab paigutama kultuuri oma keskmesse, loov Euroopa ja Erasmus pluss eelarved peavad kasvama. me peame toetama ka oma kultuuripärandit nagu öeldi, see on niivõrd tähtis turism, turismi jaoks. aga see sektor, turism sai väga kõvasti kannatada. E, Euroopa kultuuripärandi toetamine peab säilima rahastuse kaudu ja tähtis on e, pöörata tähelepanu erinevatele mälestusmärkidesse. meil on vaja toetada neid erinevaid viisi, näiteks palvõrändurite rajad, mis on kulgenud läbi Euroopa aastasadu. Santiago de Compostellasse on ju aastasadu inimesed kogu Euroopast rännanud. on vaja ka edasi arendada meie Euroopa kultuuri ja kui ma räägin kultuuripärandist, tahan siin rääkida sellest, mis rääkis proua Šoidorova, on vaja äh, Hagia Sofiat kaitsta. Äh, suur tänu, järgmiseks härra Victor Negrescu Sotsiaaldemokraatide fraktsioonist. Dezbaterea de astăzi este foarte importantă pentru viitorul äh, volinik, kallid kolleegid, tänane arutelu on ülioluline kogu kultuurisektori tuleviku seisukohast kultuurisektor on nii kõvasti kannatada saanud Covid-19 kriisi tõttu. kultuurisektor ei ole saanud äh, ressursse, et kriisiga toime tulla. valitsuste ettepanekud jätavad soovida. me kõik oleme vaadanud, mida liikmesriigid on teinud ja Euroopa Liit on teinud, kõik räägivad sellest, et kultuur on osa majandusest, aga kui me vaatame Rumeeniat, siis valitsus tegelikult Rumeenias ei olegi midagi teinud kultuuri heaks. me palume, et Euroopa Liit midagi ette võtaks. on vaja tagada, et piisavalt raha oleks taastamiskavast kultuurile ette nähtud ning on vaja hea seista selle eest, et tõesti võetaks kuulda meie üleskutset päästa kultuurisektor. tuleb kõiki kuulata. suur tänu ja järgmiseks, vabandust, sinise kaardi küsimusi esitada ei saa. Yes, just Yes, ma kuulan teid. ma palun pikendada arutelu, sest see on esimene arutelu, mis meil on kultuuriteemadel siin ja ainult kolmkümmend minutit, see on naeruväärne pühendada sellisele arutelule, mis on niivõrd tähtis ja, ja sinise kaardi küsimusi ka ei tohi esitada. meid talutatakse siin nagu mingit karja see ei ole piisav aeg, mis on ette nähtud sellele väga tähtsale küsimusele suur tänu, et te seda ütlesite. ja sellepärast ma palungi, pidage kinni kõneajast. Äh, jah, meil oli siin tehnilisi probleeme ja sellepärast me ei saa aega juurde. Äh, aga kui tavapärane töö taastub, siis saate rohkem rohkem aega ja nüüd härra Nienas Roheliste fraktsioonist ja palun pidage kinni oma kõneajast. Euroopa Liit üsna piiratult vastutab, äh, on pädev kultuuri valdkonnas e, nagu kantsler äh, Merkel kolmapäeval ütles, kui ta tutvustas eesistuja programmi, siis ta ainult ühe lause ütles, mida värki, mis eh, kultuuri puudutab, nimelt eh, Ludwig Beethoveni sünniaastapäeva meenutas. Eh, jah, aga kogu filosoofia ja tarkus, mis muusikas see on, Beethoveni pärandit me tõesti mälestame, aga kui ta näeks, mida praegu tehakse kriisiolukorras kultuuriga, siis suhtuks ta sellesse põlgusega jah, on vaja mõista, kuivõrd katastroofilises olukorras praegu kultuurisektor ja loomesektor on. meil ju ülistame oma mitmekesisust, aga praegu seda mitmekesisust kuidagi ei toetata ega aidata. jah, mida see tähendab, meil on vaja eh, mittebürokraatlikku toetust eh, loojatele ja meil on vaja sotsiaalseid garantiisid ja põhisissetulek tagada loometöötajatele. sest kui me seda ei tee, siis me pälvime kunstitöötajate põlguse ainult. ma tänan ja järgmine on härra Pelletier QNGL fraktsiooni nimel. aitäh, härra president, ähm, härra volinik. Ähm, miljonid eurooplased töötavad kultuuri vallas ja seda vald, see valdkond on kriisi tõttu ohus. kultuurisündmusi lükatakse praegu edasi või tühistatakse ja kultuuriinimesed on äh, sageli olnud äh, poliitika ohvriteks, eriti praegu äh, Luuvri muuseumil on viimastel kuudel olnud enam kui kümme tuhat külastajat. kultuur on äh, see, mis aitab meil ehitada üles äh, õiglasema äh, ühiskonna. kuid natsionalistlikud võimulolijad ohustavad kultuuri, kultuuri ohustavad ka eelarvekärped. kultuur on aga äh, ühiskonna mälu, see aitab meil enda identiteeti üles ehitada. toetagem loomeinimesi kriisist väljumisel. aitäh. suur tänu, järgmine kõneleja on proua Benhumea Rahvapartei siin nimel. suur tänu võtan äh, veebruarist alates esimest korda täiskogul sõna ja kõigepealt äh, soovin väljendada kaastunnet kõigile neile, kelle lähedased on surnud Covid-19 tõttu ja soovin väljendada toetust ka kõigile neile, kes äh, on pandeemia peatamisse oma panuse andnud. täna räägime siin sellest, kui oluline on kultuur Euroopas. me oleme juba arutanud ka arvandmeid selle kohta, kui oluline on kultuur Euroopa SKT-s me peame aga ka rääkima sellest, äh, kuidas kaitsta kultuuri osana oma Euroopa identiteedist, see on osa ka meie kristlikest väärtustest. ja Euroopa institutsioonid peavad äh, kaitsma Euroopa väärtusi ja lääne tsivilisatsiooni. vaatame näiteks, mis toimub Hagia Sofiaga, mida plaanitakse mošeeks teha. vaatame, mis toimub äh, äh, erinevates Euroopa riikides meie kõigi identiteet, kultuur, väärtused on ohus seega me peame kõik äh, tegema endast selleks, et kaitsta Euroopa eluviisi ja väärtusi, sest see tähendab ka äh, omakorda seda, et me kaitseme Euroopa liberaalset demokraatiat. suur tänu, järgmine kõneleja on ähm, härra äh, Smerilio, palun. suur tänu, äh, me ei tohi unustada kultuuri meil on vaja uut eh, kokkulepet kultuuritarbes. kinod, teatrid tühjad, produktsioonid eh, lõppenud, jah, eh, selles valdkonnas töötab väga palju kehvadel töötingimustel inimesi ja selge on see, et et äh, meil ei ole piisavalt äh, eelarvet äh, nende aitamiseks. loova Euroopa programm peab olema kaks korda suurema eelarvega, me nõuame seda jätkuvalt. Next Generation EU, meil on vaja rohkem raha, rohkem sünergiaid, rohkem partnerlusi meie kultuuriline mitmekesisus peab olema meie uue arengukava keskmes me peame edasi arendama juba olemasolevaid programmi nagu Loov Euroopa ja taastekavas tahame ka rohkem vahendeid, me ootame konkreetseid vastuseid. aitäh. ja nüüd annan komisjoni nimel sõna härra Skinasele. palun daamid ja härrad, ma võin teile öelda, et äh, me oleme kõik ühel meelel selles osas, äh, milline olukord praegu on ja ka selles osas, äh, mida me peame ette võtma selleks, et leevendada pandeemia mõju ühele meie kõige loomingulisematest sektoritest, mis on ka väga tihedalt seotud meie traditsioonide, meie mitmekesisuse ja kultuuriga. samuti olen märkinud üles teie äh, mured äh, eelarve teemal. nagu teate, siis äh, eelarvekõneluste puhul on fakt, et need on alati väga keerulised. kuid ma soovin teile kinnitada, et see, mis praegu on lahendusena esitatud, on kõige parem lahendus, mille me oleme suutnud äh, kokku panna praeguses olukorras ja soovin väljendada optimismi selles osas, et järgmisel nädalal jõuame me ka ajaloolise kokkuleppeni taastepaketi osas, mis eh, võimaldaks meil eh, taaskäivitada majanduse ja luua töökohti. ja selle traditsioonilise Ehm, arutelu valguses selle kohta, millist rolli mängib kultuur Euroopas, soovin öelda, et olen, et pean märkima äh, seda, et meil on siiski suur mitmekesisus Euroopas, meil ei ole sellist ühtset homo europeost, ehm, mis, kes vaid Euroopa on siiski mitmekesine koht, meil on palju erinevaid keeli, ajalugusid, traditsioone, kultuure, kirjandustraditsioone ja see ongi see, mis teeb Euroopa ainulaadseks tänapäeva aina ebakindlamas ja võiks öelda, et ka süngemas maailmas. ja ütleksin paar sõna ka Hagia Sofia teemal. olen võtnud kuulda teie muresid, ma jagan neid. Hagia Sofia on äh, religioonide ja kultuuride vahelise dialoogi sümbol. see on äh, UNESCO maailmapärand ja see asub äh, linnas, mis on ka ise äh, sümbol sellele, mida me soovime täna maailmas rohkem näha. Türgi on juba võtnud endale Äh, erinevaid olulisi kultuurimälestiste säilitamise kohaseid äh, kohustusi, seega on oluline, et Hagia Sophia staatus jääks praegu samaks, et seda tunnustataks rahvusvaheliselt ja avalikult. muidu vastupidine tegevus õõnestaks äh, Türgi mainet ja ma meenutaksin teile, et kahe tuhande kümnendal aastal oli Hagia Sofia asukohalinn ka Euroopa kultuuripealinn. ja tollane Türgi peaminister Recep Tayyip Erdoğan ütles, see on Euroopa linn selle süda, kultuur ja tsivilisatsioon, selle rahvas, selle minevik, selle tulevik on alati vaadanud Euroopa suunas. Istanbul on mõjutanud Euroopa kultuuri ja Euroopa kultuur on mõjutanud seda. peaminister Erdoğan ütles seda aastal kaks tuhat kümme ja sedasama sõnumit soovime me kuulda, praegu kuula, ootame me seda äh, ka president Erdoğanilt, aitäh! Muito obrigado. Com esta intervenção do Sr. Comissário encerramos. Suur tänu. Nende sõnadega saame ka äh, lõpetada Euroopa kultuurilise taastumise arutelu. suur tänu volinikule täna siin olemast. hääletus toimub septembris, nagu te teate Vamos passar ao ponto seguinte da nossa ordem de trabalhos, deixamos apenas liigume edasi järgmise päevakorrapunkti juurde. ootame, et komisjoni esindaja võtaks oma koha sisse Estamos então em condições de começar. tundub, et oleme valmis alustama. tere hommikust kõigile! asume järgmise päevakorrapunkti juurde, suuline küsimus komisjonile ühtekuuluvuspoliitika rolli kohta Covid-19 sotsiaalmajanduslike tagajärgedega tegelemisel. ma meenutaksin parlamendiliikmetele, et äh, selle arutelu vältel ei toimu vaba mikrofoni vooru ja sinise kaardi küsimusi ei võeta. alustame nüüd ja kõigepealt annan sõna kolleegil, kolleeg Omar Žile. palun, sõna on teil. Madame la commissaire, chère Elisa Ferreira. proua volinik äh, Ferreira, head kolleegid Covid-19 kriis on äh, Euroopat tugevalt mõjutanud, kõik regioonid on väga raskelt mõjutatud, äh, töötus on äh, kasvutrendis, reaalmajandust on, reaalmajandus on tohutult mõjutatud, mitte ükski sektor ega regioon ei ole sellest puutumata jäänud. mõjud on kohati lausa katastroofilised. see kriis näitab, kui haprad me tegelikult oleme. praegune ajahetk on äärmiselt oluline. ja majanduse taastamine ei ole mitte valik, vaid see on kohustus. Euroopa poliitika peab praegu kaitsma ühist põllumajanduspoliitikat ja ühtekuuluvuspoliitikat tervishoiukriisi valguses peame me pidama meeles, et ühtekuuluvuspoliitika on see üks poliitika, mis saab kõiki liikmesriike aidata. selle raames on aidatud töötuid, on toetatud ähm, tervishoiuasutusi ja nii komisjon kui ka parlament on äh, tõusnud oma kohustuste kõrgusele, võttes vastu vajalikke õigusakte. ja sellel nädalal kolmapäeval täiskogul liidu kantsler Angela Merkel ja ka komisjoni Euro- ja Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen ning samuti kõikide parlamendifraktsioonide Äh, presidendid äh, kutsusid üles äh, ühtselt ühtekuuluvuspoliitikat rakendama. ja meil on vaja, et need, nendest sõnadest jõutaks ka tegudeni, mis ka reaalselt mõju omaksid. me soovime, et Euroopa Komisjon oleks oma lubaduste kõrgusel ja ka Euroopa Ülemkogu uued ette pandud rahastamisvahendid liiguvad äh, küll õiges suunas, kuid meie koda soovib siiski suuremaid summasid. ühtekuuluvuspoliitikat ähm, mõjutab suuresti uus, äh, uued ettepanekud. me peame meeles pidama, et ühtekuuluvuspoliitika mängib keskset rolli kõikides Euroopa piirkondades ja reaalmajanduses. seega adekvaatsete lahenduste leidmine on äärmiselt oluline, selleks et me saaksime oma pikaajalisi eesmärke täita. meil on vaja suuremat paindlikkust, meil on vaja ka süsteemi lihtsustada ja nende kahe eesmärgi täitmisel toetame me teid igati meil on veel väga palju küsimusi, millele on vaja vastuseid leida. ja me loodame, et kõik taastekavaga seotud fondid ja rahastamisvahendid täidavad ühtekuuluvuspoliitika eesmärke. seega ma sooviksin teada, millise rolli on komisjon andnud ühtekuuluvuspoliitikale majanduse taastekavas ja kuidas eurooplas, kuidas tagatakse, et need äh, rahastamisvahendid austavad ühtekuuluvuspoliitika põhimõtteid? see tähendab, et äh, kuidas tagada, et äh, neid, need rahad jõuavad nii mahajäänumatesse regioonidesse kui ka kriisist puudutatud regioonidesse kuidas tagada, et see raha jõuab nende rühmade ja sektoriteni, millel on kõige rohkem abi vaja, ilma et äh, äärepoolseimad piirkonnad jääksid äh, hätta? kuidas kuidas kavatseb komisjon äh, ühendada omavahel stabiilsuse kasvupakti ja taastekava rahalised vahendid? ja lõpetuseks ma soovin öelda, et me loodame kõik jõuda, et ülemkogus jõutakse kokkuleppeni. kui see kokkulepe, milleni jõutakse, ei rahulda parlamenti, siis äh, reeglikomisjon äh, koos raportööriga soovivad äh, jätkata läbirääkimistega aasta lõpuni selleks, et et äh, aasta kaks tuhat kakskümmend üks ei läheks meile kaduma, aitäh. suur tänu. kolleeg äh, Yunus Sumerji on ähm, tõstatanud selle olulise teema volinik Elisa Ferreira on täna meiega siin. tervitan teda soojalt, suur rõõm on teda siin meie juures näha. ja nüüd annangi teile sõna, palun. suur tänu, president ja suur tänu ka härra Omar Tšile suur rõõm on täna siin olla. Te olete mind usaldanud, et töötada suurema territoriaalse ühtekuuluvuse suunas Euroopas. praegu on need väljakutsed suuremad kui varem. komisjon avaldas sellel nädalal majandusprognoosi ja on selge, et maja, kriisi majanduslik mõju on suurem kui oodatud. ja järgmise aasta majanduslik taastumine on äh, aeglasem, kui varem ette nähti. väljakutsed on suured, meil on veel äh, palju probleeme asümmeetriaga, seega praegu me oleme olulises ajahetkes, kas me kollektiivselt leiame selle poliitilise tahte rakendada reaalselt majanduse taastekava? Euroopa Komisjon on praegu esitanud ambitsioonika taastepaketi. ühtekuuluvus ja solidaarsus on selle paketi keskmes Teie koda on selle äh, lahenduse leidmises mänginud ol äärmiselt olulist rolli, suur tänu teile! soovitud on väga ambitsioonikat lahendust ja siin võib olla veel teatud probleeme, kuid äh, nende lahendamine on osa demokraatlikust protsessist. kõige olulisem osa, mida mainisite ka teie, on see, et institutsioonidevahelised läbirääkimised ei tohi viibida. me peame jõudma kokkuleppele ähm, nii Next Generation EU kui ka järgmise mitmeaastase finantsraamistiku osas kokkuleppele. iga päev, iga viivitatud päev tähendab, et inimesed jäävad vajalikust abist ilma. ühtekuuluvuspoliitika on äärmiselt oluline, nagu te mainisite, suur tänu, et te selle välja tõite komisjon on mures aina suuremate ähm, erisuste tõttu liikmesriikide vahel ja liikmesriikide sees. konkurentsivõime on äärmiselt oluline selleks, et ähm, meie siseturg saaks toimida, me peame tagama, et äh, vajalikud investeeringud ähm, sünniksid majanduse rohestamiseks. meil on vaja siinkohal toetust äh, parlamendi poolt, parlamendi vastavate komisjonide poolt meie investeerimise algatused võimaldavad meil äh, investeerida kolmsada viiskümmend miljardit eurot ühtekuuluvuspoliitika fondidest, millele ka teie viitasite. see on võimaldanud ähm, äh, saata vajalikesse kohtadesse maske, ventilaatoreid, anda inimestele tööd ja toetada avaliku sektori eelarveid. kuid nüüd on meil vaja enamat taastepakett toob, äh, annab äh, täiendavad sada miljardit eurot. meil on ka viiekümne viie miljardi eurone inst-, rahastamisvahend, mis äh, aitab täien-, annab täiendavat toetust aastatel kaks tuhat kakskümmend üks ja kakskümmend kaks VKE-dele, erinevatele keskkonnahoiu ja digiprojektidele see on osa järgmisest mitmeaastasest finants, see, see on sild kahe mitmeaastase finantsraamistiku vahel. ja samuti on kavas ähm, anda täiendavad nelikümmend miljardit eurot nendele piirkondadele ja inimestele, kes kõige rohkem kannatavad äh, ülemineku tõttu äh, süsinikuneutraalsele majandusele meil on ka top-up'id äh, aastaks kaks tuhat kakskümmend neli, mis samuti aitavad leevendada kriisi regionaal äh,, regionaalsel tasandil. ühtekuuluvuspoliitika järgmise MFF-i ajal peab toetama kõige vähem arenenud piirkondi liidus ja selle ülesanne on äh, reaalselt kõikides regioonides rakendada Euroopa Liidu prioriteete majanduse keskkonnasõbralikumaks muutmise ja digitaalse ülemineku osas kuid äh, see kõik on võimalik ainult äh, siis, kui meil on äh, stabiilne finantsraamistik olemas. seetõttu on meil vaja Euroopa Ülemkogu otsust lähipäevadel. ja pärast seda ka kokkulepet parlamendiga. mina teen enda poolt kõik, et teha koostööd teiega, liikmesriikidega, kodanikuühiskonnaga, et jõuda kokkuleppele kõikide ühtekuuluvuspoliitika alaste äh, ettepanekute osas. ma teen tööd selleks, et ühtekuuluvuspoliitika aitaks meid täna, homme ja ka tulevikus ja seda kõike selleks, et meil oleks äh, tugev ähm, taastamine, mis aitaks meil jõuda tugevama liiduni. suur tänu ja ootan huviga arutelu ja edasist äh, tööd. suur tänu, härra president! Muito obrigado suur aitäh volinik Elisa Ferreirale. aitäh ka nende esimeste vastuste eest suulistele küsimustele ja nüüd jätkame vastavalt kõnelejast, kõnelejate nimekirjale. esimesena saab sõna härra Haava üheks minutiks. kõnelejal puudub mikrofon Uh, uh, micro? The micro, yes. It's okay? Okay. Again. niisiis, lugupeetud volinik, istungi juhataja, kolleegid. Angela Merkel rõhutas seda, kui oluline on hoolida ühtekuuluvuspoliitikast, näha seda olulise prioriteedina tema jaoks oli see tähtis ka Saksamaa eesistumise kavas. me peame ühtekuuluvuspoliitikat tugevdama ja seda tehes olema kindlad selles, et me investeerime sellesse tohutult olulisse valdkonda. aga ühtekuuluvuspoliitika ei vasta alati meie ootustele meid on nüüd mõjutanud tohutu suur kriis ja kui me ei suuda osutada solidaarsust pärast kõiki neid surmasid, pankrotte, siis millal me ometi oleme solidaarsed? me vajame MFF-ist väga palju toetust ja ka taastekavast mulle tundub, et me oleme kaugenemas äh, üksteisest, aga samas see raha peab jõudma meie piirkondadesse. meil on vaja selleks äh, spetsiifilisi meetmeid, selleks, et tagada, et tõepoolest, me saame rahastust eriallikatest rakendada. samas seda kõike ei saa me teha, kui päriselt seda raha seal olemas ei ole. Euroopa vajab kohe päris eelarvet suur aitäh! järgmisena saab sõna Monika Silvana Gonzales. aitäh, istungi juhataja, volinik! minu meelest on väga selge, ühtekuuluvuspoliitika ei puuduta suuremeelsust, vaid õiglust ja meie peame ära kasutama seda maksimaalsel määral oma piirkondades, linnades, selleks et Euroopa üles ehitada pärast seda kohutavat pandeemiat, see on kõige olulisem investeering tulevikuks. loomulikult, nagu te ütlesite, siis see kolmkümmend seitse eh, miljonit eurot eh, töökohtade säilitamiseks, inimeste aitamiseks, kellel on olnud väga raske, puuetega inimesed, eakamad, eh, kodutud inimesed, inimesed, ähm, neid peab aitama ja see ongi see päris Euroopa. Euroopa, äh, keda me tahame näha kodanikele lähemal, mitte see, kes maksuparadiise kaitseb. aga väga palju on veel ära teha selleks, et Euroopa majandus hakkaks taastuma ja selleks on vaja äh, ühtekuuluvuspoliitikat, et järgmisel eelarveperioodil kasutatakse seda otseinvesteeringutena ära ja mitte, et need otseinvesteeringud oleks seotud konkreetselt Covidiga. ühtekuuluvuspoliitika peab tagama võrdsuse, et Euroopa oleks äh, tingimuslikult ühendatud ja sellepärast loodame tõesti väga, et ülemkogus äh, suudetakse väga hea ettepanek äh, kokku leppida ja et mitte keegi ei jääks maha, aitäh! aitäh Monikale ja nüüd saab sõna Susanna Solis-Perez Renew nimel. lugupeetud volinik see praegune olukord on olnud tõeline väljakutse institutsioonide jaoks, kõiksugu lüngad on välja tulnud, aga samas äh, ma olen päris uhke selle üle, mis Euroopa on nüüd ära teinud, suurim taastekava, mis on äh, ennenägematu solidaarsus, ühtekuuluvuspoliitika, ühtekuuluvuspoliitika roll on alati olnud väga oluline ja selge on see, et see saab olema esmatähtis ka praegu kodanike ootused on väga tähtsad, meil on vaja lihtsustamist, paindlikkust, aga see kriis peab meid panema mõtlema ikkagi ka sellele, kes neid vahendeid kasutavad ja kuidas. kohalikud omavalitsused, linnad, autonoomsed üksused saaksid seeläbi muutuda rohelisemaks, digitaliseeruda see raha peab jõudma VKE-deni, turismisektorini, eriettevõteteni, selleks et kõik nad muutuksid konkurentsivõimelisemaks. mis on meie prioriteedid, millist Euroopat me tahame? sellist, mis on kodanikele lähemal, mis investeerib haridusse, mis investeerib noortesse inimestesse, investeerib nendesse inimestesse, kes töötavad uutes valdkondades. Euroopa peab olema noorte ja perekondade jaoks atraktiivne. me ei taha mingit digilõhet me tahame, et administratiivsektor oleks äh, paindlik, et äh, Euroopa ei oleks ebavõrdne, et kõik oleksid kaasas. ja kui me nüüd äh, tugeva, ambitsioonikama ja ühtekuuluvuspoliitikaga välja tuleme, siis saame selle saavutada. aitäh! nüüd annan sõna Alessandra Bassole, palun, ID fraktsioonist me räägime siin poliitikast, ühtekuuluvuspoliitikast, äh, mõeldes oma kodanikele, aga samas ei tohi me unustada, mis on toimumas ja mis on juba toimunud seoses koroonaviirusest äh, tingitud majanduslike ja sotsiaalkahjudega. tohutult palju on siin sõnu tehtud, aga ei tohi seda unustada. me peame oma teod päriselt ka ellu rakendama, mitte lihtsalt lubadusi jagama paindlikkus on äärmiselt oluline praegu, seeläbi saame me vahemaid lühendada ja eh, niimoodi saame me tõesti tagada suurema võrdsuse. selleks on vaja suuremaid investeeringuid mis aitaksid meil täita eh, teatud tühimikke, et eh, edendada oma kohalikke omavalitsusi, eh, suurendada nende identiteeti ja sidusust. vot see on väljakutse, mille ees Euroopa Liit on. saame näha, kas suudame selle väljakutse ka ületada ma loodan, et see väga kurb kogemus Covidiga on äh, meid tugevdanud, sest et vastasel juhul äh, jõuame olukorda, kust ei ole võimalik enam tagasi pöörata. aitäh, nüüd annan sõna Niklas Niinassile. Teil on üks minut roheliste poolt. Thank you very much uh,, Miss Commissioner aitäh, proua volinik, et tulite täna siia meie ette esinema. ilmselt oleme kõik näinud, et äh, tuleb rakendada väga kiireid meetmeid selleks, et aidata äh, piirkondi ja minu meelest äh, seda Krii ja Krii pluss meetmega oleme seda ka teinud väga hästi, aga nüüd peame jätkama selleks, et aidata siis võimalikult tõhusalt veel edasi. kõigepealt tuleb mõelda ikkagi, mida me tahame saavutada ja siis, kuidas seda saavutada ja siit ka minu küsimus, ehk mis puudutab seda hindamiskava, me teame, et äh, kuuskümmend piirkonda on juba soovinud äh, paindlikkusmehhanismi muuta, me tahame teada, kas on mingi äh, korrelatsioon ka nende piirkondade vahel, kes kasutavad kriivahendeid ja neid, kes on kõige rohkem haavatanud, haavatavamad olnud ja teine küsimus, meil on vaja strateegilisemat äh, lahendust tulevikuks. kuidas see üldse defineerida, on minu küsimus. ja kuidas tagada, et Euroopa Liidul taoline strateegiline lähenemisviis olemas oleks? Te ju saate vast minust aru, ma ei äh, loe oma teksti maha. ühesõnaga, loodan teilt äh, vastuseid, aitäh. suur tänu järgmine Masali Aguilar, üks minut ETSR fraktsiooni nimel. Economica... suur tänu. majandus ja sotsiaaltagajärjed koroonaviirusest on dramaatilised, eriti minu koduriigis Hispaanias, kus kriisi halb ohjamine on olukorra ainult hullemaks muutnud Euroopa ühtekuuluvuspoliitika fondid on elutähtsad, kui me tahame üle saada ebavõrdsusest ja majandust taastada, see saab olema väga keeruline ja aeglane protsess ja hea, et komisjon on nüüd plaanid teinud ja et on võimalik ka programmide vahel vahendeid ümber tõsta. aga on vaja saavutada kaks ülesannet. olemasolevate mehhanismide lihtsustamine üleminekufond ei saa hakata asendama ühtekuuluvusfonde, vaid peab täiendama neid käegakatsutavalt ja mis puudutab eelarvet, eh, paljud kolleegid on täna ka juba sellele viidanud, et auahne ühtevus, kuuluvuspoliitika on praegusel ajal eh, olulisem kui kunagi varem ja sellepärast ei tohi selle eelarvet kärpida. Um eh, suur tänu üks minut nüüd Joa Ferreira GUE fraktsioonist. suur tänu, juhataja, volinik. nüüd reageering Covid üheksateist kriisile. komisjon teinud ettepanekut võtta raha struktuuri investeerimisfondidest, aga tihtipeale on nii, et ressursse võetakse sealt, kus neid on hädasti vaja, muude programmide alt ja komisjon on tegelikult ühtekuuluvuspoliitika osakaalu kogu eelarves kahandanud ja see tähendab, et mm, äh, euroala ja ühtne siseturg tugevnevad. tegelikult see suurendab hoopis erisusi riikide vahel, mitte ei kahanda neid. raha on vaja kõikjal, aga ühtekuuluvusfondide äh, varasemad vahendid ei ole praeguseid trende muutnud ja meil on vaja rohkem ühtekuuluvust, rohkem struktuurivahendeid, rohkem vaja tootada tootmist ja kaitsta keskkonda. meil on vaja rohkem paindlikkust ka ühtekuuluvusfondide vahendite kasutamisel ja ei tohi kaasfinantseerimismäärasid äh, kahandada ja see on miinimum. meil on vaja tõesti e, ühtekuuluvust rohkem kõigi programmide juhtimisel, keskkonnaprogrammid, teadusprogrammid ja nii edasi. tähtis on, et juht, programmide juhtimine toimuks käsikäes liikmesriikidega. aga te vist ei ole sellest väga huvitatud suur tänu. ja järgmine nimekirjas on Antoni Komin i Oliveres, fraktsioonilise kuuluvuseta. jah, suur tänu. jah, kriis on endiselt meie hulgas ja ma kardan, et olukord läheb ainult hull- niimoodi juhtus juba kahe tuhande kaheksanda aasta kriisiga, ebavõrdsus suureneb ja just äh, haavatavamad inimesed on need, kes äh, kõige rohkem kannatavad. aga meie Euroopa Liidu eesmärk äh, on ju tagada kõigi kodanike võrdsus, praegu see niimoodi ei toimi. seega see ühtekuuluvuspoliitika peab võimaldama kodanikele abi ka siis, kui nende Äh, sissetulekud langevad, aga kuidas siis äh, tagada see olukorras, kus äh, kaasfinantseerimise nõuded on samasugused kui siis, kui on majanduskasv võib-olla peaks äh, siis äh, stabiilsuse kasvupakt äh, tuleks tühistada. ühesõnaga, praegune kriis on enneolematu, me peame ära kasutama praegust juhust selleks, et ebavõrdsust vähendada, selleks, et oma demokraatia tervist säilitada, aitäh. E, uh, Frank Bogovič, pur un uh, um minut. Hvala za besedo ma tänan. ilma eduka ühtekuuluvuspoliitikata ja kultuuripoliitikata olnuks Euroopa Liit hoopis teistsugune, erisused oleksid suuremad ja vähem inimesi elaks maal. seal ei oleks piisavalt infrastruktuure. Covid kriis näitas meile, et et äh, väga hea on jah, kui sa elad maal, sul on ilus maja seal, puhas õhk ja äh, tervislik keskkond, see on palju parem äh, kui linnas, kus õhk on saastunud. aga maal on meil vaja korralikku infrastruktuuri ja lairiba, internetiühendusi. praegu aga ainult pooltel inimestel Euroopas on juurdepääs lairiba internetile ja kui on sellised ühendused olemas, siis on võimalik online äh, ostes sooritada, õppida veebis ja nii edasi. loodetavasti kasutatakse ära miljonite inimeste potentsiaal tulevikus ja siis me saame ka arukaid linnu edasi arendada ja rohelist Euroopat paremini kujundada. suur tänu sotsiaaldemokraatide nimel, härra Haide, üks minut suur tänu, härra juhataja. regionaalpoliitika on Euroopa Liidu tuumaks, eh, nii nagu ka eh, kultuuripoliitika ja samas eh, just Euroopat me regionaalpoliitika tõttu tunnetame paremini ka meie maapiirkondades jah, ja kõik töökohad, üks kolmandik nendest, mis on loodud viimasel ajal, on tänu regionaalpoliitikale. aga kriisi ilma regionaalpoliitikata meil ületada ei õnnestu jah, uued ülesanded, väljakutsed, meil on vaja nüüd ka rahalisi vahendeid nende lahendamiseks ja meil on vaja auahnet Euroopa Liidu eelarvet regionaalarengu fondi toetuseks ja ainult nii me saame digitaliseerida, kliimat kaitsta ja kriisidest üle. jah, siin on tegemist solidaarsusega, aga ka mõistus nõuab seda, et me peame eh, näitama seda kõigile eurooplastele, millist lisaväärtust me anname jah, regionaalpoliitika turgutab majandust, loob töökohti ja annab Euroopa Liidule usutavuse ning kujundab tulevikku Euroopat. Ah, suur tänu, järgmine Stefan Pichou Renew Europe fraktsioonist. härra president, proua volinik, praegusel hetkel on üks Covidist kõige rohkem puudutatud piirkondi just Prantsuse ülemere piirkond kus äh, tervishoiupiirkond on äärmiselt tõsine. Äh, Prantsusmaa vastava valdkonna minister on ka koha peale läinud selleks, et äh, sealset rahvast julgustada, kuid meil on vaja lahendusi, mis oleks kohalikud meil on vaja usaldada kohapealsete äh, inimeste kogemusi ja teadmisi. meil on vaja võidelda viiruse vastu, aga ka äh, hüljatuse tunde vastu, mida on põhjustanud Covid-19 pandeemia kõikjal Euroopas. meil on vaja solidaarset reaktsiooni ja meil on see olemas. see on ühtekuuluvuspoliitika, ühtekuuluvus erinevate piirkondade ja kõikide eurooplaste vahel paindlikkus, lihtsustamine, kiirem reageerimine, kõik need äh, kriisi lahendamise vahendid tuleb ühtekokku tuua. ja meil on vaja ähm, ehitada üles ühtne ja solidaarne Euroopa, aitäh. suur tänu ja sellega annan sõna Robert Roosile, ETSR-i fraktsiooni nimel, palun. jaar kondigde bandenproducent Apollo Vredestein in de Nederlandse stad Enschede. suur tänu, härra president. Hollandis ühes linnas ähm, toimus tohutu koondamiste laine, töökohad viidi äh, Ungarisse ja on selge, et ühtekuuluvuspoliitika vahendeid äh, on äh, kasutatud viisidel, kuidas, äh, mis on toonud kaasa selle, et ettevõtted on, põgenevad Euroopa riikidest Ungari saab äh, ühtekuuluvusvahenditest äh, ähm, raha, mida on kulutatud selleks, et äh, töökohti ära viia Hollandist. seega kaudselt Holland rahastab iseenda lammutamist selle kõige ühtekuuluvuspoliitika kaudu, aitäh. suur tänu. järgmine kõneleja on Simon äh, Schmidt-Bauer, EPP. Rahvapartei fraktsiooni nimel, palun. lugupeetud juhataja, volinik, endise linnapeana ma tean, mis iga päev tehakse meil kohapeal ja piirkondades südamevaluga ja armastusega töötatakse palehigis ja selleks, on vaja toetust, peavad olema raamtingimused ja rahalised vahendid toetamaks. ja e, ma ei saa aru, miks üleminekuperioodi sätteid vastu ei võeta, ei tohi ju ühtegi piirkonda unustada ja selles asi ongi, kui me seda ei tee. meil on vaja bürokraatiat vähendada, paindlikkus öö, e, koroona üheksateist investeeringute puhul on aidanud, aga see on alles algus. ja minu palve teile, palun vaadake, et kiiresti tegutsetaks, et Euroopa piirkonnad, kes on meie selgroog, saaksid peale sõnade ka tunda tegusid. suur tänu. nüüd saab sõna Kristina Maestro Martin Tealmagro, üheks minutiks, palun suur tänu, president, volinik. mõned kuud tagasi, kui me ei teadnud veel isegi, et Covid-19 eksisteerib, arutasime me siin kojas äh, võimalust koostada ambitsioonikam MFF. ja me teadsime, et ühtekuuluvusfondidesse tehakse kärpeid ja nüüd on näha, et äh, muudatusi on siiski võimalik teha, kui on vaja reageerida kiiresti hädaolukordadele. see, mis praegu toimub, on aga alles algus, meid ootab ees väga pikk tee. ja me ei saa jääda ainult esmaabi juurde, me peame tagama, et kõikides hoolitsetakse, et kedagi ei jäeta maha. ja me ei soovi korrata mineviku vigu. kuidas seda saavutada? ja veelgi olulisem, mis toimub pärast. ühtekuuluvuspoliitika on Euroopa mm, projekti alustala ja me ei tohi lasta sellel kriisil seda mõjutada. ühtekuuluvuspoliitika peab hoopis tugevamaks muutuma ja seda saab teha ainult siis, kui me anname ühtekuuluvuspoliitikale selle rolli, mida see väärib. ja meie igatahes toetame teid selles. suur tänu, järgmisena saab sõna Isabel Benjumea üheks minutiks Rahvapartei nimel, palun. suur tänu, president, austatud volinik. kõigepealt soovin tänada äh, kolleeg Omar Džid, kes on äh, päevakorda pannud äh, niivõrd olulise teema ehk ühtekuuluvusfondid Covid-19 kriisist taastumise ajal alustuseks rõhutaksin seda, et parlamendikomisjon on suutnud kiiresti reageerida ja seda on oluline ka kodanikele öelda. ma sooviksin õnnitleda komisjoni ka järgmise põlvkonna programmi vastuvõtmise eest, see annab kodanikele seitsesada viiskümmend ähm, miljardit äh, eurot, mida saab siis erinevatesse fondidesse suunata ma soovin rõhutada seda, et äh, need vahendid tuleb kulutada piirkondades, mida Covid-19 kriis on kõige tugevamalt mõjutanud. ma kordan, see peab jõudma kõige rohkem puudutatud äh, regioonidesse. me peame ka oma prioriteedid uuesti üle vaatama. kõige olulisem peaks olema luua jõukust ja töökohti VKE-de kaudu VKE-d on need, mis hakkavad töökohti looma, seega me ei tohi silmist kaotada seda, et äh, VKE-d on need, kes peaksid saama kõige rohkem toetust äh, uute vahendite kaudu. aitäh! suur tänu ja selle päevakorrapunkti lõpetuseks annan sõna volinik Elisa Ferreirale. suur tänu, härra president! suur tänu kõigile, kes on äh, sõna võtnud, suur tänu toetuse eest, mida olete komisjonile pakkunud äh, erinevatel rasketel hetkedel. kõigepealt äh, viitaksin sellele, mida mainis härra Hait, et ühtekuuluvuspoliitika on Euroopa südames ja see süda tuksus selgelt siis, kui Ehm, me olime kriisi haripunktis ja ma tänan äh, härra Omar Rashid äh, ka töö eest, mida me oleme teinud selleks, et reageerida koroonaviirusele. ja ma soovin öelda ka seda, et ehm, et meil oli vaja kon-, lähtuda konkreetsetest olukordadest selleks, et tagada paindlikkus ja peaaegu kõik liikmesriigid on juba seda suuremat paindlikkust ka kasutanud. praegusel hetkel kõik liikmesriigid, välja arvatud Austria ja Taani, on juba kasutanud äh, võimalusi olemasolevaid äh, vahendeid äh, ümber suunata selleks, et maksta maskide, ventilaatorite eest, et toetada töökohti, väike, väike ja keskmise suurusega ettevõtteid. seega kõik need, kes ütlevad, et ühtekuuluvuspoliitika on äh, vana poliitika, me oleme vananenud poliitika. me oleme tõestanud, et äh, see poliitika suudab siiski jätkuvalt äh, hädaolukorras abi pakkuda, kui seda on vaja teatud juhtudel oli see äh, ainuke või kõige äh, nähtavam rahastamispoliitika, millest abi leiti. ja teine asi, mida soovime, soovin mainida, on, on kirjeldada seda, mida me oleme täpselt ette pannud, me soovime pikaajalist tegevust äh, ja seda lühiajaliste instrumentide kaudu ja seda kuni sajaprotsendise kaasrahastamise puhul, kui liikmesriik nii otsustab. praktilistel põhjustel ei ole võimalik seda raha kohe laiali jaotada komisjoni poolt konkreetsetesse piirkondadesse, sellepärast et meie jaotame ähm, eraldisi konkreetsete arvandmete põhjal. selle aasta suve lõpus ei ole meil veel regionaaltasandi andmeid, seega liikmesriikide ülesanne on äh, Äh, koostada kriteeriumid, mida komisjon saaks ähm, edastada need ähm, andmed, mida komisjon kasutab, näiteks äh, tööhõive langus, SKT langus, ja neid andmeid kasutatakse iga riigi puhul selleks, et ähm, leida silde järgmise mitmeaastase finantsraamistikuni, selleks et aidata piirkondi me pöörame väga palju tähelepanu äh, kriteeriumitele, mida liikmesriigid kasutavad äh, vahendite jaotamiseks. ja see on osaliselt ka vastus äh, härra Ummertse küsimusele. siinkohal ma sooviksin veel lisada, et jah, tõepoolest on oluline, et me kasutaksime komisjoni ettepanekut alusena me ei tohiks ähm, korrutada seda, et raha ei ole piisavalt, raha on piisavalt ja siin ka üks kolleeg juba ja mõned teisedki mainisid, et me peame lihtsalt otsustama, mida me soovime selle rahaga teha. ja seda, kui kvaliteetsed on meie äh, ettevõt-, ettevõtmised ja mm, sekkumised, sest see mõjutab meie tulevikku ma soovisin ka härra Ferreirale vastata. Te rääkisite, te mainisite võimalikku äh, fondide vähendamist. kuid äh, seda ei toimu me räägime siin viiekümne viiest miljardist eurost REACT-EU raames, kolmkümmend kolm miljardit õiglase üleminekufondi raames ja kümme miljardit, kümnest miljardist eurost, mida saab kasutada aastal kaks tuhat kakskümmend seoses Euroopa regioonide sissetulekute vähenemise ja töötuse suurenemisega. seega kokku räägime me sajast miljardist eurost. ja tähtis on see, et meil oleks selge nägemus ja võime organiseerida kõike seda, mida me soovime teha. me peame leidma viisi, kuidas rakendada seda kõike õigesti ja kasutada ära neid võimalusi, mis meil on. seetõttu on komisjon ka niivõrd robustselt ennast väljendanud äh, oma ettepanekus. seda seetõttu, et teie survestasite komisjoni ka teatud äh, valitsuste tasandil oli ähm, soov, et me tegutseksime, seega me peame nüüd kiiresti kiitma heaks selle ettepaneku. kohati on seda võib-olla võimalik täiendada ja paremaks muuta, kuid me peame kiiresti tegutsema selleks, et nagu te ütlesite, see raha oleks ka kättesaadav. et see raha oleks järjepidevalt kättesaadav, et seda saaks suunata digitaalsemale ja kaasaegsemale taastamisele, mis jõuaks kõikide regioonide ja kodanikeni Euroopas. seega tegeleme selle ettepanekuga, mis on praegu siin meie ees, teeme koostööd institutsioonide vahel selleks, et äh, teha seda, mida kodanikud meilt ootavalt äh, sellel praegusel raskel ajaloolisel hetkel Euroopas. suur tänu teile, jätkame koostööga ja loomulikult äh, pöörame alati palju tähelepanu nendele piirkondadele, mis on kõige suuremates raskustes, me oleme seda juba tõestanud. seega jätkame koostööd, toetame kodanikke seal, kus nad on, sest äh, nad kõik on osa meie ühisest tulevikust. suur tänu, aitäh, härra president! suur tänu, volinik, teie sõnavõttude ja tehtud töö eest. seda ei juhtu just väga tihti, et meie juurde tuleb volinik, kes ütleb, et meil on palju raha. me kõik ootame ülemkogu otsust, kuid peame ka arvestama sellega, et parlamendil on siinkohal lõppsõna ja me oleme väga selgelt väljendanud seda, et me soovime ühtekuuluvuspoliitikat äh, kaitsta. suur tänu kõigile täna äh, kohal olemast ja aruteludel osalemast. ma soovin nüüd lõpetada selle arutelu ja osaistungjärk on äh, lõppenud ja see jätkub kell kolmteist kolmkümmend täna. aitäh!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

1, 2, 3, 4. carried. So good afternoon. tere pärastlõunat, kolleegid. jätkame istungiga ning teavitan teid nüüd esimese hääletusvooru tulemustest kõigepealt lõpphääletuste tulemused. härra Guzmani raport tööhõivepoliitika kohta on vastu võetud. proua Holmeieri raport, mis puudutab üldeelarve paranduseelarve projekti number viis, on vastu võetud. proua Holmeieri raport äh, ettenägematu kulude varu kasutuselevõtu kohtu on vastu võetud. Envi komisjoni resolutsioon kroomtrioksiidi kasutusalade kohta on vastu võetud ENMi komisjoni äh, toimeainete raport on vastu võetud, proua Kamoni raport energia salvestamise kohta on vastu võetud. ITRE komisjoni resolutsioon TNE infrastruktuuride kohta on vastu võetud. nüüd määruse kaks tuhat kuusteist murd kuusteist kakskümmend kaheksa muut-, muudatusettepanekud, mis puudutab Covid-19 kriisiga toimetuleku ülemineku sätteid. muudatusettepanek neli esimene osa on vastu võetud, muudatusettepanek kolm on tagasi lükatud, muudatusettepanek üks on tagasi lükatud, muudatusettepanek kaks tagasi lükatud, muudatusettepanek neli teine osa on vastu võetud nüüd on kliiniliste katsete läbiviimine, muudatusettepanek üks on tagasi lükatud, muudatusettepanek kaks tagasi lükatud, muudatusettepanek kolm tagasi lükatud, muudatusettepanek viis tagasi lükatud, muudatusettepanek kuus tagasi lükatud ning muudatusettepanek neli on tagasi lükatud Need on hääletustulemused ning istungjärk on peatatud kuni kella neljateist viieteistkümneni, aitäh!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 Guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen. tere päevast, head kolleegid. tervitused kõigile ka kaugemale. alustame teise hääletusvooruga. teine hääletusvoor kestab kella neljateist viieteistkümnest kuni viieteist kolmekümneni ja järgmised. kuulutan selle nüüd avatuks. võimalik on hääletada kuni kella poole neljani pärastlõunal. ja kell kuus õhtul antakse teada nende tulemustest. rohkem mul teadaandeid ei ole. nii et suur tänu ja lõpetame praegu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

Präsident! So. Die Sitzung ist wieder aufgenommen. istungjärk on avatud ja teatame teise hääletusvooru tulemustest. kõigepealt kolleeg Tardino dokument Euroopa Liidu ja Uus-Meremaa vahel läbiräägitava lepingu sõlmimine isikuandmete vahetamise kohta võitluseks raske kuritegevuse ja terrorismiga. vastu võetud, siis kestlikkust toetav kemikaalistrateegia samuti heaks kiidetud. järgmiseks üleminekusätted Covid-19 kriisi mõjuga toimetulekuks vastu võetud esimese lugemise on see seega parlamendis läbinud. järgmiseks kliiniliste uuringute tegemine geneetiliselt muundatud organisme sisaldavate või neist koosnevate inimravimitega, mis on ette nähtud koroonaviiruse raviks või ennetamiseks ning nende ravimite tarnimine. see on samuti heaks kiidetud ja läbinud seega parlamendis esimese lugemise muudatusettepanekud selleks, et tegeleda liidu tervikliku poliitikaga rahapesu ja terrorismi rahastamise ärahoidmiseks, see on samuti vastu võetud ja liidu rahvatervise strateegia pärast Covid-19 kriisi, kas see on heaks kiidetud? seega pärast üheksateistkümnendat juunit otsustas parlamendi president koos nõukogu presidendiga kaks õigusakti allkirjastanud koos nõukogu presidendiga viieteistkümnendal juulil allkirjastati veel kaheksa õigusakti, samuti vastavalt vastavalt tavamenetlusele. ja kõik see info avalikustatakse samuti kodulehel. kui meil ei ole vastuväiteid ka protokollidele, siis on samuti kõik paika pandud lõpetame seega istungjärgu, tänan kõiki tehtud töö eest, ma tean, et ajad ei ole kerged. soovin kõigile kena õhtut, kena nädalavahetust ja tulge pärast nädalavahetust taas kord tervelt tagasi. istungjärk on peatatud no.. I take the free drink.